tegema ametliku teadaande, et äh, soovitus otsuseks, mille esitas EKON komisjon mitte olla vastu delegeeritud õigusaktile, mis kuulutati välja eile, sellele ei ole esitatud vastuväiteid kahekümne nelja tunni jooksul ja vastavalt reeglile sada viis lõige kuus on see, kodukorras on see soovitus nüüd vastu võetud. see avaldatakse koos vastu võetud tekstidega homme, homset, homset vastu võetud tekstidega ja see puudutab siis homset